suur tänu, lugupeetud äh, komisjonide esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh kõikide teie küsimuste eest viimaste nädalate jooksul olen ma kokku, kohtunud kõikide fraktsioonide esindajatega ja nii paljude komisjonide koordinaatoritega kui võimalik. Need arutelud aitasid mul oluliselt keskenduda põhiküsimustele, mis ma tõin välja oma avasõnavõtus digitaalvaldkonnal on väga oluline roll selleks, et tagada majanduskasv, tööhõive ning investeeringud Euroopa Liidus. digitaalvaldkond ja IT-valdkond on igal pool. Need arenevad edasi iga päev ning Euroopa peab äh, nendega sammu pidama kui mind ametisse kinnitatakse asepresidendiks, siis digitaalse ühtse turgu, turu lõpuleviimine saab minu põhieesmärgiks, nii nagu on poliitilistes suunistes, mille on äh, komisjoni äh, president Jean-Claude Juncker välja toonud see ei puuduta mitte ainult äh, tööhõivet ja majanduskasvu, aga digitaalne sus aitab ka meie kodanike igapäevaelu parendada ning tagada Euroopa ettevõtete konkurentsivõime digitaalajastul. see tähendab Euroopa digitaalkeskkonna elavdamist, õigusliku ebakindluse eemaldamist ning õiglaste tingimuste loomist kõigile. see tähendab usalduse loomist internetikeskkonna osas, tugevdades interneti turvalisust kaitstes ähm, era- ja äriandmeid. see tähendab eemaldada need äh, paljud tõkked, mis tänapäeval põhjustavad killustunud digitaalturgu. ma usun, et digitaalne ühtne turg on see, mida Euroopa kodanikud ja ettevõtted tahavad, kiired äh, ühendused kõigile, barjäärideta äh, piirid mida toetab kaasaegne taristu ja ühendatud taristu. selleks, et vastata tarbijate ootustele ja nõudlusele, plaanin ma tegutseda nii läbipaistvalt kui võimalik. ja teen seda konsulteerides, koostöös ja lähtudes vastastikusest usaldusest teiega ma pean dialoogi kõikide teie komisjonidega, suur tänu! lugupeetud volinikukandidaat, tänan teid taas kord selle pika kuulamise eest, eriti arvestades, et tervis ei ole praegu kõige parem aga te olete rääkinud väga erinevatest teemadest ja mina olen IMCO komisjoni esimees ning tegemist oli vastutava komisjoniga digitaalse ühtse turu valdkonnas, on selge, et kolleegid mitte ainult sellest komisjonist, aga ka kogu parlamendist näevad, et digitaalne ühtne turg on midagi, mis ei äh, asu kusagil eraldatuses, vaid see on see, kus meie majandus peab kasvama ja mis mõjutab igat äh, aspekti meie tulevikust. me oleme valmis nende mitmete väljakutsetega tegutsema selleks, et nautida turvalist, ohutut, aga elavat digitaalset äh, turgu. ja jääme ära ootama teie hindamist homme ning teie avalik kuulamine ei pea aset leidma enne meie otsust. avalik kuulamine leidis sinna aset, aga see interneti kuulamine eh, võib aset leida millal iganes, aga meie otsus ei lähtu sellest, mida te seal interneti kuulamises eh, ütlete. seotud kolm komisjoni eh, koordinaatorid kohtuvad homme kell üksteist ja ma eeldan, et IMCO komisjon arutab seda äh, koordinaatori kohtumisel enne seda, ehk siis kell üksteist kuus kuu kahes otsustame me demokraatlikult, kuidas me edasi liigume. suur tänu!